okei okay.. Good afternoon everybody. tere pärastlõunat kõigile. Te teate ju, et ajast on alati puudu, nii et me peaksime algust tegema väga kiiresti. Äh, noh, kui me peame silmas, mis küsimusi siin kõik võib veel tekkida kolleegidel. täna hommikul muutsime me oma komisjoni koosoleku päevakorda ja alustame neljateistkümnenda punktiga, mis puudutab äh, siis äh, raportit interneti ja uimastiturgude kohta. Äh, härra Kusta, kes on e MCDDA juht, on meile ettekandet tegemas ja Europolist ka härra Vasilovskas ning pärast seda on siis komisjonil võimalus mõningaid lisaaspekte siin käsitleda. mäletate ilmselt, et viiendal aprillil mõlemad äh, organisatsioonid panid seljad kokku selleks, et teist uimastiturgude raportit äh, luua. sellest täna räägimegi, kuidas äh, siis ühtset tegevust võtta ette uimasti kauplemise vastu internetis ja sellega tegelevad tegelikult vabakonnaorganisatsioonid, ametkonnad, tööstuse esindajad ning ka rahvusvahelised organisatsioonid nii et äh, selleks, et aru saada, mis praegusel hetkel toimub, annan kõigepealt härra Kuustilile sõna ja olge hea. suur tänu teile, esinaine, austatud äh, parlamendiliikmed, esinaine ning libekomisjoni äh, töötajad ja liikmed. väga hea meel on mul täna teile esitada teist uimastiturgude raportit mis eelmisel teisipäeval volinik Amramopoulos ja Robert Wainwrightiga koos, Europoli direktoriga koos loodud sai selle raporti aluseks on süntees äh, täppisteadmistest ja operatsioonilistest teadmistest, mis Europol on kokku otsinud, äh, sealhulgas on kaasatud ka informatsioon, statistika ning äh, kõik see, mis on teada saadud e MCDDA uimastite seireprogrammidest ning rahvuslikest kontaktüksustest ja sellepärast ongi meie raport äh, unikaalne, sellepärast et äh, strateegiline analüüs on loodud, äh, mis on võimalik ainult niimoodi, et luureandmed, muud andmed ja kontekstuaalsed faktorid on arvestatud. ja tavapäraselt on need andmed pärit kahest erinevast maailmast, kes koostööd ei tee ja kes üksteisega ei räägi mis on siis muutunud pärast seda, kui esimene uimastiturgude raport ilmus mõned aastad tagasi? milline on siis uued teadmised? uued teadmised on see, et koos Europoli ja partneritega oleme teinud tõhusat koostööd ja tulemused on täna teie ees. esiteks oleme esimest korda hinnanud ära uimastiturgude äh, Äh, olemasolu Euroopa Liidus, see on vähemalt kakskümmend neli miljardit äh, aastas väärt ja kakskümmend üks kuni kolmkümmend üks miljardit on selle väärtus rahas. Äh, teen siin metodoloogilise märkuse selle summa kohta, nimelt esimest korda oleme me seda hinnanud, seda summat vastavalt olemasolevatele andmetele, mis on kokku pandud ja kogutud kogu Euroopa Liidus. alates nendest andmetest, Äh, mis meil on tarbimise kohta kuni siis äh, hinnangud tootmise kohta. me arvame, et see hinnang on ilmselt tagasihoidlik, ilmselt aastate jooksul me hindame need asjad ümber ja leiame, et see summa on äh, tõelisele summale lähemal ehk ilmselt on see seesama summa, mille me oleme hinnanud või rohkem nii et kakskümmend neli miljardit aastas on aga meie selline äh, rusikaga hinnang praegu. Euroopas on olukord selline, kolmkümmend kaheksa inimest äh, äh, kanepi, kakskümmend neli kokaiini, kakskümmend kaheksa heroiini ja me oleme Äh, narkootiliste ainete kategooriaid äh, hinnanud ümber, millel on turuosa madalam, kaheksa protsenti amfetamiini ja metamfetamiini ning äh, kolm protsenti ekstasi ja sarnaste narkootiliste ainete MDM jaoks. Europol ja MCDD räägivad väga tihti sellest, kuidas uued psühhoaktiivsed ained on maad võtmas äh, Äh, väga suur äh, arv nendest on tegelikult äh, ka avalikult ja õiguslikult turul liikvel. meil ei ole praegu veel hinnanguid, aga tõsi on see, et arv, tüüp ja ligipääsetavus, mis puudutab neid ähm, aineid, ei ole vähenemas mitte mingil juhul. ja viimasel aastal oleme me tuvastanud koos Europoliga sada uut ainet, mida meile esimest korda teada anti ja Euroopa varajase hoiu, hoiatussüsteem äh, on seiranud rohkem kui viissada kaheksakümmend säärast ainet, kus siis seitsekümmend kaheksa protsenti on ilmnenud viimase viie aasta jooksul. ja siin jällegi väike märkus, mis puudutab seda, äh, mida see täpselt tähendab, milline on selle mõju ja millist äh, töö, äh, tööd see kaasa toob, selline varane hoiatus, töö mitte ainult siis selles, et tuvastatakse need ained, vaid meie eesmärk on kontrollida, äh, kas nad ilmuvad, kaovad, mis nendega täpselt juhtub Euroopa turul. ja sellepärast pikaajalises perspektiivis viitab see sellele, et kõik agentuurid peavad väga palju sellest tööst kanda võtma, kes sellesse protsessi on siis kaasatud iga nendest ainetest ja ainete rühmadest, mille ma olen äh, nüüd välja toonud, äh, toob raport välja väga põhjaliku analüüsi ning paneb ette, milliseid tegevusi võtta, sealhulgas äh, ka need tegevused, mis juba esimese tururaporti järel ette võeti. samuti kirjeldatakse siin nelja peamist viisi, kuidas turud mõjutavad ühiskonda. esimene on äh, suhe teiste äh, kriminaalsete tegevuste ja terrorismi vahel, teiseks äh, siis nende mõju majandusele tervikuna ning ka legaalsetele tootjatele, edasi korruptsioon valitsuses ja ametites ning neljas negatiivne mõju, mis on laiemalt ühiskonnale avaldunud näiteks äh, vägivalla ja narkokuritegevuse läbi või siis ka keskkonnakahjustus, äh, kahjustus äh, kasutajatele, kogukondadele ja peredele. nüüd vaatame peamisi mootoreid, mis uimastiturul tegevust ärgitavad Neid tuleks muuta ja innovatsiooni äh, on näha ka Euroopa turgudel selles osas, nii nagu esimees ütles äh, ja seda tegelikult äh, ka härra Abramopoulos rõhutas, et interneti roll, mida siis internet mängib uimastikaubanduses, ta annab tegelikult võimaluse tarneahela vähendamiseks, jõutakse tarbijateni otse ja samuti politsei ähm, käed jäävad siin väga lühikeseks, nii et see on meie ees olev suur väljakutse. Euroopa uimastiturgu äh, suunavad kaks äh, motiivi, kasu ja võim. ja selle mõistmine ning äh, selle mõistmine, millist laiemat mõju uimastiturg ühiskonnale avaldab, on väga oluline selleks, et ähm, kahjusid pehmendada. uut, uued strateegiad on kuritegevuse jaoks äh, ja selle vähendamiseks äh, olulised selleks, et meie ühiskonna tervist parandada üleüldisemas mõttes ning ka meie kodanike jõukust. tingimuseks on see, et uimastituru kontseptsioon, nii nagu me oleme seda defineerinud, on see koht, kus äh, nõudlus ja pakkumine saavad kokku. selleks, et äh, piisavalt tegeleda uimastituru negatiivsete mõjudega nii indiveedidele kui ka ühiskonnale tervikuna, tõhus uimastiennetus, äh, äh, ohvrite parandamine, sotsiaalne rehabilitatsioon ja kõik muud aspektid on täpselt sama olulised kui see, et me äh, seda pakkumise poolt vähendame. daamid ja härrad, austatud kolleegid, kuni me kolm aastat tagasi esimest korda selle aruandega välja tulime, oleme näinud, et tempo kiireneb ja uimastiturg kiireneb aina kasvavas tempos Äh, narkotarbimise äh, mustrid muutuvad, sotsiaalne äh, muutus on väga oluline, kuritegevus laieneb ning keerukas on ka organiseeritud kuritegevused piirata Euroopas, uued turundamisstrateegiad ning interneti kasutamine tootmise laiendamiseks, aga ka selleks, et uusi tarbijaturge Äh, avastada, on viimastel aastatel väga oluliseks muutunud. tänasel päeval on meie ees äh, erinevad äh, väljakutsed, terrorism Euroopa südames, liikmesriigid peavad pagulasvoogudega silmitsi seisma, ebastabiilsus kasvab Euroopa piirialadel ja piirnevates riikides, vaadake, mis on juhtunud Ukrainas, Süürias, aga nüüd ka Äh, Mägi-Karabahhias äh, või ka Sahara-aluses Aafrikas. Need faktorid äh, on loonud tegelikult suurepärase keskkonna kuri, kurjategijatele ning edukas politseitöö on löögi all Euroopas ja seetõttu on praegu aeg küps tuletada endale meelde, et me ei hakka kaota silmist uimastituru olukorda, vaid me töötame koos selleks, et meie strateegiline analüüs oleks parem ja kvaliteetsem ning et oleks kaasatud kõik sidusrühmad. Te võite arvestada, et EMCDDA-l on väga tugev pühendumus töötada koos Europoliga ning teiste Euroopa ametitega, Euroopa Liidu institutsioonidega ning Euroopa liikmesriikidega, et selle väljakutsega silmitsi seista. suur tänu! suur tänu! Te ei maininud mitte ainult ähm, uimastite mõju indiviididele ja ühiskonnale, vaid rääkisite ka äh, uimastikaubanduse seostest muude kuritegevuse liikidega ja seetõttu annangi sõna meie järgmisele kõnele kohale äh, härra Vassiljauskasele, kes on pärit äh, Europolist. Can I have the slides? Well, uh, the illicit drugs production ebaseaduslike uimastitega kauplemine äh, on üks äh, kõige uuenduslikumaid, äh, keerulisemaid ning suuremaid kuritegelikke turge Euroopa Liidus. see on väga keeruline, on seotud ka teiste kuritegevuse liikude, liikidega, sealhulgas terrorismiga ning see kujutab endast ühte tähtsamat ohtu meie sisejulgeolekule. nagu äh, MDCDDA direktor mainis, me räägime siin miljarditest eurodest igal aastal äh, lähtuvalt kahe tuhande neljateistkümnenda aasta andmetest. suurte haarangute äh, andmed lisanduvad äh, ja, ja nii edasi ja nii edasi, nii et võib-olla tegelikult meie esialgsed prognoosid olid liiga madalad aga igal juhul me teeme koostööd ka lähitulevikus, et täpsemad andmed saada. mis puudutab organiseeritud kuritegelikke rühmitusi, siis äh, Europoli hinnangul on Euroopa Liidus üle kolme tuhande organiseeritud kuritegeliku rühmituse tegevad ja üks kolmandik nendest rühmitustest tegelevad ka uimastikaubandusega kas ühel või teisel moel. sellest ühest kolmandikust kaks kolmandikku on seotud Äh, narkokaubandusega äh, mitmel tasandil, nad ei äh, müü mitte ainult ühte uimastit, vaid erinevaid uimasteid. organiseeritud kuritegelikud rühmitused tegutsevad erinevates riikides, erinevates sektorites, enam ei ole tegemist mingisuguse riigipõhise spetsialiseerumisega ühele kuritegelikule piirkonnale. kuritegevus on rahvusvaheline Äh, ja eesmärgiks on kasum viia maksimaalsele tasandile, äh, samal ajal riske vähendades. narkokaubandusega tegelevad organiseeritud kuritegelikud rühmitused on sellised, millel on väga täpne liikmelisus, äh, väga hästi kanda kinnitanud võrgustikud on rahvusvahelisel tasandil, aga samas on ka väiksemad piirkondliku tasandiga võrgustikud, kes tegelevad piirkondlikul tasandil uimastite levitamisega. organiseeritud kuritegelikud, kuritegelikud rühmitused kasutavad äh, hästi paigas olevaid transpordimarsruute äh, ja logistilist äh, struktuuri, Rotterdam, Amsterdam võimaldavad ebaseaduslikel kaupadel iga päev tonnide kaupa edasi liikuda. samuti pakkidega transporditakse uimasteid. meretransporti kasutatakse tänapäeval rohkem. transpordikulud, kommunikatsioonikulud vähenevad ja seetõttu on narkokaubanduse äritegevus tõhusam ning kasumlikum kui varem uimastiturg äh, muutub üha mitmekesisemaks, on tavapärased marsruudid, mida kasutatakse endiselt, on ka uued äh, kauplemismarsruudid äh, amfetamiini Lääne-Aafrikast tuuakse Euroopasse, Austraaliasse, Jaapanisse, heroiini puhul uued marsruudid Lõuna-Aafrika kaudu Euroopasse narkokauban-, narko-, narkootikumide tootmine leiab aset Euroopa Liidule lähemal kui varem, eriti sünteetiliste uimastite ning äh, kanepi puhul. üleilmastumine võimaldab ka teadustöö äh, tulemusi äh, levitada, infot saab interneti kaudu see aitab samuti kaubandusele kaasa, online kauplemine samuti kasvab. nii et äh, nii hoolimata sellest, et mõned äh, nii-öelda põrandaalused äh, veebileheküljed on suletud, äh, jätkub äh, veebipõhine kauplemine. ja mis puudutab terrorismi ja uimastikaubandi, kaubanduse vahelisi sidemeid, siis Euroopa Liidus puuduvad meil selle kohta piisavad tõendid ning praegusel hetkel me leiame, et süstemaatilisi sidemeid uimastikaubanduse ja terrorismi vahel ei ole, on aga juhuslikumat laadi sidemed. Europolis oleme liikmesriike toetanud peamiselt äh, andmetega välisvõitlejate äh, kohta, kes on varem tegelenud uimastikaubandusega, kuid äh, süstemaatilisi sidemeid nende kahe kuritegevuse liigi vahel praegusel hetkel tõendatud pole. mis puudutab kanepi kauplemist, siis Hollandi, Vietnami organiseeritud karbo, organiseeritud uimastikaubanduse rühmitused on siinkohal tegevad. ja äh, pakutatakse, pakutakse infot ning äh, ka äh, tootmist suurendavad vaid meet-, meid äh, uimastikaubandus on seotud ka inimkaubandusega, äh, tööjõu kuritarvitamisega ja teiste kuritegelike tegevustega. Maroko rühmitustel on oma paigas marsruudid juba Kanepi vaigu osas. Holland on siinkohal üheks tähtsaks võtmepunktiks, Albaania rühmitused mängivad samuti tähtsat rolli kana-, kanepi taimede tootmisel ning levitamisel, kuid nad on seotud ka kanepi vaigu levitamisega Afganistanist mõningatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse. hiljutine ja üsnagi tähtis, potentsiaalselt tähtis areng kanepivaigu levitamisele Marokost on laevade kasutamine Vahemere idaosas Põhja-Aafrika riikide piirkonnas, kus Äh, organiseeritud kuritegelikud äh, rühmitused kasutavad ära ebastabiilset julgeolekukeskkonda. alates eelmise aasta detsembrist ehk siis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrist on Euroopa Liit äh,, äh Europol toetanud Itaalia ametivõime, mille tulemuseks oli neljateistkümne tonni kanepi konfiskeerimine Panaval registreeritud aluselt, alusel olid Gruusia, muuhulgas Gruusia äh, töötajad, see oli ainult üks äh, haarangutest, äh, kus ja ähm, headel aastatel konfiskeerime me üle kuuekümne tonni kanepi ja sadades kilodes kokaiini. nii et äh, Libetšo International operatsiooni raames viidi läbi selliseid operatsioone terve rida ja Europol on toetanud nende operatsioonide elluviimist. mis puudutab heroiiniga kauplemist, siis äh, siinkohal on eriline see, et heroiini ähm, kogused, suured kogused saabuvad üha sagedamini Euroopasse ja haarangud ning konfiskeerimine on ka üha sagedasem. ja tegemist on üha suuremate kogustega korraga, sada kilogrammi heroiini korraga või rohkem, mõnikord isegi tonnide kaupa, nagu Kreekas kaks aastat tagasi konfiskeeriti kaks tonni heroiini ja Hollandis sel aastal üks tonn ja veel paarsada kilo. niisiis, suured kogused on hiljuti konfiskeeritud. ja hiljutised arengud on kaasa toonud veel kahe uue marsruudi äh, sissetoomise Balkani marsruudile lisaks Lõuna-Kaukasuse marsruut Süüria-Iraak ja Türgi jääb äh, endiselt äh, peamiseks äh, sissepääsuteeks Euroopa Liitu. heroiini tootmine liigub Euroopa Liidule üha lähemale. me oleme saanud, suutnud tuvastada laboratooriumid liikmesriikide abiga, mis tegelevad heroiini tootmisega. morfiinist ning äh, Hispa-, selliseid juhtumeid on olnud Hispaanias, Tšehhi Vabariigis ning äh, sellega, sellele järgnesid ka konfiskeerimised. Türgi, Albaania keelsed ning Pakistani organiseeritud kuritegelikud rühmitused on domineerival positsioonil heroiinikaubanduses Euroopa Liidus. mis puudutab kokaiini, siis kokaiinist ma ei hakka seda pilti teile kirjeldama üksikasjalikult, see on üsnagi värviline ning annab äh, hea pildi marsruutidest, aga siiski paari sõnaga räägiksin sellest. kasutatakse nii õhumarsruuti kui veemarsruuti, et äh, kokaiini Euroopasse tuua Kolumbia, Brasiilia ja Venezuela on peamiseks, peamisteks äh, algpunktideks kesk Ameerika on kokaiini kauplemise äh, transiidi pea, peapiirkond Euroopa Liidu suunal. üks uus element on see, et teiste narkootikumide kauplemiseks kasutatud marsruute kasutatakse nüüd ka kokaiini äh, transportimiseks. Vahemere marsruut, mida kasutati kanepi transportimiseks, äh, on nüüd aktuaalne ka kanep, ka kokaiini puhul, samad võrgustikud on ka kokaiini oma toodete skaalasse võtnud. import Euroopasse. see pilt on siin üsnagi enesestmõistetav, on näha, kust siis nark-, uimastid Euroopasse tulevad meetodeid kasutatakse erinevaid, õhukullerid, postiteenused äh,, Äh, eralennukid, kasutatakse ka merekonteinereid üha enam suuremates äh, Euroopa sadamates, Rotterdami, Antwerpenit mainisin varem. ja suuri äh, sadamaid kasutavad ära organiseeritud kuritegelikud rühmitused. kokaiini keemiline eraldamine on endiselt murettekitav Euroopas konteinerite kasutamisega seoses võime korrata üle seda, et rip-on, rip-off meetodit kasutatakse üha rohkem, kasutatakse ära korrumpeerunud sadamatöötajaid ja organiseeritud kuritegelikud rühmitused, kes tegelevad kokaiini kauplemisega, on äh, kasvanud. Äh, Itaalia rühmitused on siiski juhtpositsioonil ning äh, Hollandi, Briti ning Hispaania rühmitused mängivad tähtsat rolli. Holland ja Hispaania on peamisteks võtmepunktideks uimastite jaotu, jaotamisega seoses. muud organiseeritud kuritegelikud rühmitused on uimastitega seotud erinevates, erinevad riigid on siin mängus, algriigid Lõuna-Ameerikas, transiidiriigid näiteks Aafrikas aitavad operatsioonide kaasa operatsioonide elluviimisele kaasa. siin näete, milliseid meetodeid kasutatakse kokaiini transportimiseks, siin näete, kuidas konteinerist on leitud kokaiini. inspektsiooni käigus leiti talade seest üle neljasaja kilogrammi kokaiini, mis siis konfiskeeriti. see konteiner oli juba ühest Euroopa Liidu riigist läbi tulnud ja rip-off meetodiga konfiskeeriti sada kilogrammi kokaiini, aga kasutati kahekordset kuritegelikku meetodit, äh, mille puhul siis mitu võrgustikku, mitu rühmitust võisid kasutada sama konteinerit ei tea, kas see on samasugu-, kas see oli juhus või oli see uus lähenemisviis, aga seda tuleb igal juhul arvesse võtta. sünteetilised uimastid. sünteetilisi narkootikume on toodetud Euroopa Liidus, seda tehakse ka e, nüüd Euroopa Liidus toodetud sünteetilisi uimasteid ka kasutatakse Euroopa Liidus ja selle tulemusena on Euroopa Liidu sisene uimastikaubandus üsnagi muljetavaldav. kui te nüüd vaatate seda vasakpoolsel küljel olevat kaarti, siis äh, näete, millised on ebaseaduslikud tootmispiirkonnad erinevate uimastite puhul. seda lähtuvalt meie andmekogumise töövahendist liikmesriikide pakutud andmed äh, annavad päris huvitava pildi olukorrast. siin näete, kus äh, erinevaid uimasteid siis toodetakse. selle pildi jätan vahele mis puudutab äh, sünteetilisi uimasteid, organiseeritud kuritegevust, siis äh, pilt on selline nagu varem. Hollandi, Saksa, Briti, Belgia organiseeritud kuritegelikud rühmitused äh, on siin aktiivsemad, iseäranis, mis puudutab MDMA ja amfetamiiniga kauplemist, samuti äh, erinevaid aineid pakutakse MDMA-d ja amfetamiini, mida toodetakse äh, Hollandis ja Belgias, needsamad võrgustikud äh, pakuvad kanepit ja muud. Äh, paari sõnaga meie prekursoritest. siin näete eelmise aasta kohta andmeid siin konfiskeeriti seitse tonni BMK-d Poolast. üks Poola kodanik vahistati ning äh, talle esitati süüdistus äh, tõsiste kuritegevuse eest, äh, uimastikaubandus, ka dokumentide võltsimine ja nii edasi ja nii edasi. üsnagi muljetavaldav ja ebatavaline konfiskeerimine seega siis, siis uued psühhoaktiivsed ained ei ole, on ülemaailmne probleem, mitte ainult Euroopa Liidu probleem, ma ei hakkaks siin seda teksti teile ette lugema, aga toon mõned näited sellest, kui palju kasu saavad organiseeritud kuritegelikud rühmitused uutest psühhoaktiivsetest ainetest, Belgia näide, paari aasta tagune Belgia ande, avastati siis äh, üks tootmislabor, politsei konfiskeeris kaks kuni kaheksakümmend viis pakki, kakssada kaheksakümmend viis tuhat pakki MDMA-d ja kui me nüüd korrutame siis paki hinna kakskümmend viis eurot, saame seitsekümmend miljonit eurot. selle tootmiseks on vaja umbes kolmsada tuhat eurot investeeringuid, tootmisvahendid, mõningad keemilised ained ja ongi kõik. investeeringuteks on vaja ainult kolmsada tuhat eurot ja, ja kasum on siis seitse miljonit eurot. nii et kasumimarginaal on suur ning äh, sellest äh, kurikaelad ka kasu lõikavad. ja siis viimane näide siin näete näidet ühest opera-, operatsioonist Ungaris. neli aastat tagasi ahistati Ungaris isik, kes müüs uusi psühhoaktiivseid aineid äh, Kempstor veebileheküljel ta vahistati, veebipood pandi kinni ja kaks aastat hiljem, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, pood jällegi täies hoos. samal ajal aga selle käivitaja oli trellide taga. uus käivitaja kasutas sama nime, sama veebipoe nime, sellepärast et varasemad veebipoodi kliendid usaldasid, nii et Ungari ametivõimud mõningate teiste liikmesriikide ja Europoli toetusel tuvastasid organiseeritud kuritegeliku rühmituse, kes oli siis selle veebilehekülje, aga ka teiste veebilehekülgede taga. Nad kasutasid äh, üsnagi sarnast äh, meetodit kõigi veebilehekülgede pool, nad äh, tellisid ained Hiinast, levitasid neid interneti kaudu, tegemist olid noored isikud, kes olid varem olnud töötud, neil oli kõigil kuritegelik minevik, aga nad tegutsesid väga struktureeritult Need isikud püüdsid vältida selliseid äh, psühhoaktiivseid aineid, mis olid keelustatud nimekirjade, keelustatud ainete nimekirjas. Nad äh, lasid siis äh, uute ainete nimekirja lisamisel mu, muutsid nad lihtsalt oma müüdavaid aineid. siin näete siis veel veebilehekülge, külgesid, mida nad kasutavad, ma ei hakkaks siin üksikasjalikult neid lahkama, neid pilte, aga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal müüsid nad nõndanimetatud Facebooki tablette, mille tulemusena äh, viisteist noort inimest viidi ühe öö jooksul haiglasse. tege-, see nõndanimetatud Facebook äh, tablett ei olnud omal ajal keelatud äh, ning viidi läbi uurimine ka teiste kahtlusaluste juures, kes olid tellinud seda tabletti ja seal avastati ka keelustatud aineid ja kõige selle tulemusena vahistati kuus isikut uute psühhoaktiivsete ainetega seotud kuritegevuses süüdistatuna. siin on siis jällegi pilte Ungari operatsioonist, mida mõned teised liikmesriigid Euroopal toetasid. ja minu poolt praegu kõik, aitäh! suur tänu! kuulates mõlemaid raporteid, kuulates et viissada kuuskümmend ainet on turul ja siis tekib tunne, et kui me rääkisime suitsudest ja alkoholist, oli aeg ilus ja kõigil nendel uutel ainetel on väga raske silma peal hoida. ma ei tea, kas komisjoni esindaja soovib ka siit omalt poolt praegusel hetkel midagi lisada, paistab, et ei siis äh, ma sooviksin teada, kas äh, härra Boni soovib sõna. suur tänu ning ka suur tänu ka selle väga põhjaliku raporti tutvustamise eest. aitäh, et te olete näidanud, kui viljakas võib olla Euroopa Liidu ametite ja institutsioonide vaheline koostöö. tegemist on hea raportiga, mida äh, saab kasutada, mida me kõik saame kasutada. ning äh, see aitab meil uimastistrateegiat järgmistel aastatel ellu viia ning äh, see on heaks taustaks uimasti valdkonnas võetavatele poliitilistele meetmetele. Äh, me peame arvesse võtma seda, et öko, äh, uimastikauplemise ökosüsteem kasvab, tootmine, äh, levitamine ja nüüd varem uimastitega tegelenud, ka konkreetsete uimastitega tegelevad võrg, võrgustikud moodustavad uusi liite, et leiavad uusi liitlasi teiselt poolt piiri, teiste kuritegevussektorite valdkonnast, äh, uimastite, uimastituru hind on hinnanguliselt kakskümmend üks kuni kolmkümmend üks miljardit, miljardit eurot igal aastal. tähelepanu püht-, tuleb juhtida ka sellele, et mõningad äh, geograafilised piirkonnad on eriti tähtsal kohal, on tekkimas ka uusi selliseid kohti, on ka uusi Euroopa äh, tootmiskohti ning äh, need on ka sõlmpunktideks erinevatest maailma osadest tulevatele uimastitele. see on näide sellest, et uimastikauplemise äriahel äh, muutub üha üleilmsemaks ning internet loob samuti uusi võimalusi uimastite levitamiseks. see samuti äh, aitab levitada infot, kuidas äh, narkootikume kasutada ning kuidas neid levitada. kolmas äh, tähelepanu vääriv asjaolu on see, et kasvav uimastiturg mõjutab kõik, erinevaid tasandeid juurdepääs uimastitele on kergem, iseäranis uutele psühhoaktiivsetele ainetele see mõjutab negatiivselt meie majandust, meie rahvatervist, üks protsent Euroopa kodanikest, täiskasvanud kodanikest kasutavad narkootikume igapäevaselt, see tähendab kuute miljonit inimest. see kindlasti aitab kaasa ka sotsiaalsete hoiakute radikaliseerumisele mõningates liikmesriikides. samuti tuleks analüüsida äh, uimastituru kasvu ning terroristliku tegevuse vahelisi, vahelist seost, see suurendab sta-, ebastabiilsust ning uimastid võivad aidata kaasa terroristliku tegevuse rahastamisele. kui me tahame poliitilisi meetmeid võtta turu äh, arengule vastuseks, siis peame keskenduma kõigepealt äh, süsteemsele trendide analüüsile, prognooside väljakujundamisele ning äh, me peame analüüsima uusi uimastite kasutamise mustreid ning äh, sellega kaasnevaid ohte. uimastite koostis äh, on samuti oluline selles kontekstis. samuti on hädavajalik poliitilise tegevusega tegelevate organite partnerlus nii Euroopa tasandil kui liikmesriikide tasandil, Euroopa narkootikumide narkomaania seirekeskuse ning äh, kohalike organite vahel parem koostöö liikmesriikidega on hädavajalik selleks, et meil oleks varase hoiatuse süsteem ning meil on vaja tugevat, äh, tugevat sekkumistegevust ning äh, juurdepääsu takistamist uimastitele ja uutele psühhoaktiivsetele ainetele. me teame, et see ülesanne ei ole kergete killaste ning liikmesriigid teevad kõvasti tööd selleks, et leida lahendusi uutele psühhoaktiivsetele ainetele ning loodetavasti õige pea saavutame ka mingisuguseid tulemusi. aga kooskõlastamise ja koordineerimise puudumine võib riske suurendada meil on vaja tasakaalustatud poliitilist tegevust selleks, et äh, uimastite pakkumist vähendada ning äh, aidata neid inimesi, kes äh, on sattunud uimasti probleemide ohvriks, see on seotud rahvatervise valdkonna poliitikaga. nii et me peaksime ehk korraldama ka ühiskoosoleku meie komisjoni ning keskkonnakomisjoni vahel, kes samuti tegeleb selle teemavaldkonnaga, kuivõrd nende pädevusse kuulub tervishoid ja rahvatervis. tahaksin küsida härra Koosteelilt, millises pädevuses millist pädevust on Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskusel vaja selleks, et poliitilise tegevuse vallas oma ülesandeid täita? kas praegune institutsiooniline õiguslik äh, raamistik on piisav või on vaja paremat raamistikku kooskõlastamiseks ning kuidas paremini toime tulla psühhoaktiivsete ainete probleemi suurenemisega. see probleem on iseäranis problemaatiline ning ohtlik, sellepärast et selliste ainete kasutamise tagajärjed ei ole meile teada. suur tänu! tegemist ei olnud avaldusega, vaid tegelikult tõstatasite te ka mitmed küsimused ma olen nüüd siin mõelnud nendest arvudest, mida me siin kuulsime, et äh, kakskümmend neli miljardit eurot kasumit on siin mängus. raske oli leida kuus miljardit eurot, äh, kuut miljardit eurot Türgi äh, kokkuleppeks, nii et võib-olla võiksime seda arvesse võtta, kui me hoiaksime ära, et see raha niiviisi hoopis teist teed liigub. aga ma arvan, et meie kolleegid tahavad midagi lisada Äh, ja uimastite küsimuses tahaksin mina Europolile veel ühe küsimuse suunata. me vaatasime neid slaide, mida te näitasite ja äh, pidime tõdema, et erinevate narkootikumide puhul on erinevad marsruudid ning levikuteed. kas äh, pilt on üsna selge või, või ja, ja kas see on, on stabiilne või muutuvad need Euroopasse toomise moodused ja teed. aga härra Koostööl palun kõigepealt. suur aitäh! tahaksin öelda aitäh härra Voonile positiivsete kommentaaride eest. tahaksin ka üldisemalt äh, teie komisjoni tänada selle pideva toetuse äh, ja koostöövalmiduse eest äh, meie narkoseirekeskusega. Ähm, te küsisite konkreetsemalt ka mitmetest ressurssidest ja vahenditest. ma äh, pean ütlema, et meie strateegia, uus strateegia on ettevalmistamisel ja me tahaksime uue lähenemise uutele psühhoaktiivsetele ainetele ka välja töötada. praegu meil on kolmeastmeline lähenemine. varajane hoiatus, riskihinna, hindamine ja siis äh, vastumeetmed Euroopa Liidu poolt arvan, et üks äh, põhiküsimuses äh, selle teema juurde on see, mis on seotud ka ähm, Koreperi eilse istungiga, nimelt äh, minimaalne rahastamine, mis, mida meil on vaja? et äh, meie süsteem äh, uue strateegia puhul tõesti toimiks, et meie süsteem toimiks, aga me peame arvestama ka uute väljakutsetega äh,, ja ma usun, et meie ja teie komisjon ning ka Euroopa Komisjon oleme kõik ühte meelt. meil on mitmeid ideid, aga me tahaksime seda ka, et nad leiaksid mingi äh, konkreetse väljundi. selleks on vaja meil ressursse, igal juhul meil on vaja täiendavat rahastamist, äh, sest äh, me peame vastama ka viimaste aastate nark-, mõju äh, kasvule. nüüd äh, liikmesriigid tegelevad selle küsimusega nõukogu tasandil ja ma või tean, et teie komisjon jälgib väga tähelepanelikult, äh, milliseid nõudeid hakatakse MCDDA-le meie seirekeskusele esitama, aga me loodame ka, et te toetate rahastamisvajadust suur aitäh, mitmed grupid, agentuurid, kõik otsivad täiendavaid võimalusi. loodame siis, et me leiame mingisuguse lahenduse ka teie organisatsiooni jaoks ja nüüd teie, härra Europoli esindaja, palun. suur tänu. Te küsisite marsruutide äh, muutumise kohta meie slaidid ja nooled nendel näitavad nii umbkaudu äh, kust äh, mingi narkootikum liigub, muidugi äh, mootus operandi muutub äh, ja ka marsruudid mu-, muutuvad, kõik muutub, ega narkootikumid, sortiment ka muutub, kõik muutub ja me peame arvestama sellega, et metoodika ja, ja tootmispunktide mitmekesisus, see kõik muutub ja me peame arvestama sellega alati. tänan. nii, meie debati lõpuks tahaksin tänada meie kahte külalist, sest meil toimus väga põhjalik arutelu ja nüüd sai selgemaks, et noh, narkomaaniavastane võitlus ja narkokaubanduse vastane võitlus ei ole midagi lihtsat. suur tänu meile ülevaate andmise eest. So colleagues, I think nii, kolleegid. ma arvan, et me võime nüüd otsekohe minna järgmise päevakorrapunktini, Euroopa Liidu demokraatia õigusriik põhimõte, põhiõiguste mehhanism meil on äh, päevakorras ettekanne Euroopa lisaväärtuse vahe, lisaväärtuse vahehinnangu kohta. Ähm, meile on esitatud mitmeid ähm, ettekandeid, kõigepealt kuulame ära vahehinnangu kohta ettekande meie oma parlamendi teadusteenuste peadirektoraadi poolt ja kõik need uurimused, millest täna räägitakse, on läbi viidud meie komisjoni toetusel seoses meie algatusraportiga, mis puudutas Euroopa Liidu demokraatiat, õigusriigi põhimõtted ja põhi, põhiõiguste mehhanismi. meie raportöör proua Einfeld on ka siin, ta oli juba eile kohal ja ta on ka järgmisel libega komisjoni koosolekul nüüd. kõigepealt annan sõna proua Astrid Voorumile EBRS peadirektoraadist, kes tutvustab meile parlamenti teadusteenuste peadirektoraadi uurimust. suur tänu, aitäh, et andsite meile võimaluse äh, põhiõiguste mehhanismi lisaväärtuse vahehinnangut kõigepealt tahaksin natukene taustainformatsiooni teile anda, nagu te teate, Euroopa Parlament on otsustanud algatusraporteid välja anda vastavalt artikli kakssada kakskümmend viis aluslepingust. selline raport äh, käib koos ka äh, Euroopa Liidu lisaväärtuse hindamisega, seetõttu tuleb meil mõjuhinnang läbi viia ja välja tuua, kas parlamendi ettepanekutel on mingisugust lisaväärtust anda. ja nagu te ütlesite, proua Intvelt on raporti koostanud, selle eesmärk oli soovituste esitamine Euroopa Komisjonile seoses Euroopa meha-, põhiõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete mehhanismiga me eh, tegime kokkuvõtteid juba enne Proenteldi raporti esitamist ja me oleme teile ka äh, töödokumendid esitanud, raportöör on meile töödokumente esitanud, variraportöörid ka, ja katsume neid arvesse võtta. doktor Part äh, on ja äh, meiega koostööd teinud ja pro-, professor Pesh samuti. nüüd Euroopa Liidul on äh, demokraatia õigusriigi põhimõtete põhiõiguste mehhanism olemas, aga see ei ole veel täiuslik. Äh, artikkel kaks Euroopa Liidu lepingus loeb üles kõik põhiõigused, aga nende täitmine ja järgmine, järgimine ei ole veel ideaalne. seega äh, on olemas teatud lünk ja sellel lüngal on oma sotsiaalne, majanduslik ja poliitiline hind see on seotud eelkõige praeguse Euroopa Liidu pädevuse debatiga ja eriti äh, selle debatiga, mis puudutab äh, kõiki neid äh, põhiõigusi ja nende tähendust. me oleme täheldanud ka, et Euroopa Liidu vastavad asutused, liikmesriigid, kõik, kes tegelevad põhiõiguste ja nende tagamisega, Mm, on killustunud, töö ei ole hästi koordineeritud. kolmandaks, olemasolevad jõustamismehhanismid ei ole piisavalt tõhusad. Nad tegelikult ei tegele meie praeguste Euroopa Liidu ees seisvate väljakutsetega seoses õigusriigiga ja selles kontekstis on, oleme välja toonud nii õiguslikud kui ka mitteseadusandlikud poliitilised valikud. selleks, et nõrkadest kohtadest üle saada ühiskonnas, on meie eksperdid soovitanud institutsioonide vahelise pakti sõlmimist, eh, mis täpsustaks, milline on Euroopa Liidu pädevus ja milline on liikmesriikide pädevus nende õiguste tagamisel selline pakt sisaldaks kahte põhielementi. ühest küljest iga-aastane seire eh, põhiõiguste ja demokraatia üle eh, ja Euroopa Liidu tulemustabel. teisest küljest ehm, kaasatakse see Euroopa Liidu ehm, poliitilisse tsüklisse, see on umbes sarnane Euroopa poole aastaga ja sellega hõlmatakse ka liikmesriikide parlamendid. tahaksin esile tuua kahte aspekti. kõigepealt iga-aastane põhiõiguste ja demokraatia seire. paljud küsimused on veel lahendamata, enne kui me selle mehhanismi saaksime ellu viia. nimelt, milline on Euroopa Liidu pädevuse ulatus? aluslepingud ütlevad, et Euroopa Liidul on õigus sekkuda eh, põhiõiguste eh, kaitseks eh, nii liikmesriikides kui ka institutsioonides, aga kui kaugele saab Euroopa Liit minna, seda eh, me ei tea, ei ole selge. ja mis on selle õiguslik alus? aluslepingus on vastav artikkel, mille alusel loodi ka põhiõiguste amet, selle ameti mandaati võiks laiendada ja artikkel seitsekümmend justiits ja, ja siseasjade vastastikuse hindamise artikkel, seda võiks ka kasutada või siis artikkel kakssada viiskümmend üheksa, see on institutsioonide vahelise lepingu alus. meil on erinevaid võimalusi õigusliku aluse valikuks Äh, meil on küsimusi ka seoses äh, seire ja tulemustabeli äh, metoodikaga. muidugi institutsioonide vaheline tööjaotus tuleb paika panna ja teiseks on veel puudusi demokraatliku vastutuse tagamisel. teine komponent paktis, Euroopa Liidu poliitiline tsükkel seoses demokraatia ja õigusriigi põhimõtete põhiõigustega muuhulgas peaks see hõlmama ka liikmesriikides toimuvaid iga-aastaseid debatte, äh, parlamentidevahelisi kohtumisi, äh, samuti ähm, komisjoni paremat õigusriigi raamistikku, äh, meetmeid rikkumiste puhuks ning ähm, dialoogi õigusriigi põhimõtete üle. nüüd ähm, muidugi põhiõigused, õigusriigi põhimõtted, äh, neid saab rakendada ainult siis, kui komisjon ise neid järgib ja seetõttu soovitame, et poliitilisse tsüklisse kuulub ka Euroopa Liidu õigustiku hindamine nende põhimõtet, nendest põhimõtetest läht-, lähtudes. ja samas äh, tuleks järgida igati Euroopa Liidu põhiõiguste konventsiooni. nüüd äh, meie hindamine ähm, analüüsis ka kulusid ja tulusid. teaduskirjandus on sa-, üsna sageli esile toonud, et kui kontro-, ei kontrollita piisavalt äh, korruptsiooni, kui ei kontrollita omandiõigust, siis mõjutab see õigusriiki mitmel tasandil ja mõjutab ka riigi majanduslikku võimekust. hiljutised organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni aruanded näitavad, et see läheb maksma Euroopa majandusele umbes kakssada kaheksateist kuni kakssada kaheksakümmend miljardit aastas vastastikune liikmesriikide usaldus äh, saab samuti kannatada ja äh, eriti siis, kui ei austata põhiõigusi. nüüd lõppude lõpuks kannatavad kõik Euroopa Liidu kodanikud. kui äh, õigusriigi põhimõtete rikkumise eest vastutusele ei võeta, siis muutub see nakkuslikuks, hakkab äh, vohama ja, ja õõnestab kogu Euroopa Liitu. nüüd ähm, poliitilised valikud ei lähe eriti palju maksma, me oleme hinnanud, et äh, poliitikatsükkel maksab umbes neli miljonit iga-aastane seire maksab umbes neli miljonit aastas, poliitikatsükli ellurakendamine seitse miljonit. muidugi oluline on ka koostöö eh, rahvusvaheliste organisatsioonidega, et saavutada sünergia. suur aitäh selle ülevaate informatsiooni eest. ma annaksin sõjaääre kohe üle doktor Petra Paartile Budapesti Kesk-Euroopa Ülikoolist keda juba ka nimetati, selleks, et ta tutvustaks Euroopa poliitikauuringute keskuse uuringut, millega hinnatakse Euroopa Liidu demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste tulemustabeli kasutusele võtmise vajadust ja võimalusi. palun. suur aitäh, ma tutvustan teile meie uuringut ja ma kohe paluksin, et te läheksite järgmise slaidi juurde. Euroopa Liit on saanud oma põhiväärtused muidugi siis, kui Euroopa Liit loodi, selleks, et tagada rahu ja jõukus, aga see on muutunud eriti oluliseks, veelgi olulisemaks kui siis, kui Schumani deklaratsioon välja tuli. eriti tähtis on näiteks aluslepingu artikkel kaks selles suhtes ja veelgi enam, meil on olemas ka Kopenhaageni kriteeriumid, mis peavad tagama selle, et et äh, tulevased liikmesriigid vastavad Kopenhaageni kriteeriumidele, enne kui nad ühinevad Euroopa Liiduga ja äh, peab ütlema, et sellist meetodit ei ole mitte kusagil mujal selleks, et äh, kontrollida nende põhimõtete järg-, järgimist, aga tuleks kontrollida ka peale ühinemist. seetõttu on meil artikkel seitse, mis annab teatud võimalused, aga seda ei ole vanusepingutesse võtmisest saadik kasutatud me äh, ei saa öelda, et ei ole selliseid äh, olukordi olnud, kus oleks võinud seda kasutada, aga on puutunud poliitiline tahe. ja nüüd selleks, et äh, tõesti reforme läbi viia, milleks on tehtud ka juba õpetlaste ja poliitikute poolt üleskutseid, peavad komisjon, parlament ja nõukogu koostööd tegema ja praegu ühes liikmesriigis juba kontrollitakse, kas on mingeid artikkel seitse eelseid meetmeid võimalik võtta aga juba on näha, et artikkel seitse lõige üks äh, püütakse lahjendada ja peab tunnistama, et ähm, et äh, õigusriigi põhimõtteid ei saa lahjendada. nüüd ähm, võib-olla peaks hoopis lähenema näiteks erakorralisest äh, olukorrast lähtudes, rakendada seda artiklit siis, kui tekib kriis, äh, aga see tähendab seda, et meil ei ole perioodilist ja hind-, äh, hindamist ja seiret selle üle, kas liikmesriigid täidavad artiklit kaks Euroopa Liidu aluslepingust või mitte kümme, kümnendal juunil kaks tuhat viisteist võttis Euroopa Parlament resolutsiooni vastu, kus kutsuti äh, õigusriigi põhimõtete äh, iga-aastasele seirele äh, ja objektiivsete näitajate väljatöötamisele ja siis loodi töörühm, professor Loambeh tegeles sellega, ta istub siin meie seas, teised kolleegid on sellega tegelenud. Ähm, milline oli meie lähtepunkt? nende küsimustega tegelemine kuulub Euroopa Liidu pädevusse, see on Euroopa Liidu teema, kodanikud on sellest otseselt puudutatud Euroopa Liidu üles, üleselt. et me ei saa öelda, et ühe, ühe riigi konstitutsioon ainult mõjutab põhiõiguste olukorda. ei, kogu Euroopa Liidu otsustusprotsess võib ohtu äh, sa-, sattuda, eh, kui põhiõigus, põhiõigusi ei täideta. seetõttu tuleb vastastikku, äh, vastastikku äh, üksteist tunnustada, aga see ei ole piisav õigusriigi standardite tagamiseks. nagu siin räägiti, sellest, sellel kõigel on ka oma majanduslik mõju Eh, oluline on ka lähimuspõhimõttest lähtumine, Euroopa Liit ei tohi kuidagi põhiõigusi ja lähimuspõhimõtet ohustada, aga samas artikli seitse seire ja täitmine tegelikult ei ole sugugi vastuolus lähimuspõhimõttega, otse vastupidi, see muud, muudab Euroopa Liidu tugevamaks. järgmine slaid. Euroopa Liidu õigus ja rahvusvaheline õigus üldiselt on ju vahendiks ka demokraatia eest võitlusel väljaspool Euroopa Liitu, kus eh, on võimalus siis tagada eh, teatud põhiõiguste standardeid, aga õigusriigi põhimõtteid sageli rikutakse ja nüüd eh, kui liikmesriiki äh, kritiseeritakse, siis liikmesriigid äh, sageli kritiseerivad äh, kritiseerijaid omakorda, öeldakse, et lähtutakse ideoloogilisest seisukohast ja, ja ei mõisteta, milline, millise põhiseaduskorraga on tegemist, aga meie ütleksime, et õigusriigi põhimõtete vähenemine tegelikult ei ole kooskõlas mitte ühegi riigi põhiseaduskorraga, isegi äh, teatud äh, isevalitsejate äh, sätestatud riigikorraga. mitte mingil juhul ei tohi üleolevalt suhtuda enamuse tahtesse seega peaksime selgeid eraldusjooni te-, järgima e, mitmekesisus ja, e, ja diskrimineerimine on kaks siseasja e, ja oluline on kaitsta Euroopa projekti. nii palju siis tulemustabeli vajadusest ja nüüd läheme siis võimaluste juurde, kuidas seda teha saab tulemustabeli definitsioonid äh, on äh, erinevad, äh, me panime kokku definitsiooni, siin peaks olema dialoog, seire, mõõtmine, hindamine, järelevalve, kõik erinevad tegelased, tegijad, vabandust, ja meetodid peaks tulema kokku selleks, et Euroopa Liidu spetsiifiline süsteem luua. meie intervjueeritavate ja valimi hulgas oli väga selge arusaamine sellest, et eh, ei ole vaja eh, ratast taas leiutada. me ei peaks, eh, me peaksime laenama juba olemasolevatest mehhanismidest, see on juba olemas, midagi uut ei ole. ja teisi rahvusvahelisi meetodeid Euroopa Liidu korruptsiooniraportis võetakse seda arvesse näiteks ja ka Euroopa Nõukogu juures. nüüd samal ajal me peaksime andmeid erinevatest allikatest võtma ning äh, võrdlema ja sünergiaid kokku viima, see on võimalik äh, küll ja rohkem veelgi sellepärast, et äh, standardallikatel andmete analüüsimisel ja tõlgendamisel on väga erinevad võimalused. meie järgmine aspekt, millest tahaksime rääkida, on see, et kui me laename rahvusvahelistest allikatest, siis Euroopa Liidu element või konkreetselt Euroopa Liidu protsessi spetsiifika peaks alles jääma. teisisõnu, äh, õigusriigi mehhanism ei tohiks äh, mitte kunagi äh, allhanke korras välja anda teistele, sellepärast et nad ei võta arvesse Euroopa Liidu tähtsust, olemasolevaid ühenduslülisid seadustega, ühtset lojaalsuspõhimõtet, usaldust ja nii edasi samas Euroopa Liit loomulikult peaks looma iseenda süsteemi selleks, et tagada kõrgemad standardid kui rahvusvahelised normid ning et Euroopa Liit ei sõltuks teistest organitest, saab ta vastavat tunnustustööd hakata tegema juba siis või enne, enne seda, kui väline organ hakkab ütlema, millised on töö alused me oleme nõus sellega, et Euroopa Liidu äh, õigusriigi tulemustabel võiks sobida kokku Euroopa poolaastaga ning äh, olla ka majandusjuhtimise tsüklist osa. Äh, legitiimsus on iga tulemustabeli väga oluline osa meil on vaja objektiivset Äh, institutsionaalset raamistikke, aga mitte ainult raamistik ei pea olema sõltumatu, vaid äh, ka majanduslikku tippteadmist on vaja tegelikult kõikide osapoolte poolt, kes konkreetset liikmesriiki hindama ja analüüsima hakkavad. legitiimsuse tagamiseks on oluline see, et me saaksime aru, et meil ei ole mitte mingisuguseid ühtseid ja väga karme definitsioone äh, nende teemade vallas, aga demokraatia ja õigusriigi põhimõtte osas on selge see, et ühtegi ideaalset äh, valemit siin ei ole. tegemist on kontseptsiooniga, mis äh, muutub, on painduv ja ajas ennast muutev, nii et teatud hägusus või udusus peab olema tagatud, paindlikkus selleks, et et nendest asjadest rääkida. aga äh, see muidugi tähendab äh, seda, et äh, õigusriigi põhimõtte kriteeriumitest ei tohi saada mingisugust ka soovunelmat või soomnimekirja. nii et erinevaid tehn-, tehnoloogiaid selle tuvastamiseks ei tohiks kasutada, mis ei ole sõltumatud ja äh, oluline on loomulikult see, milliseid indikaatoreid valida, aga veelgi olulisem, millised standardid peaksid olema nende aluseks nii et kui me püüame luua sellise soovnimekirja, millest ma just rääkisin, siis eh, on eh, tegemist sellise eh, ettevõtmisega, mida saab nii poliitiliselt kui ka ideoloogiliselt rünnata ja kuidas seda hägusust kasutada või seda paindlikkust kasutada, see ei luba Äh, õigusriigi äh, vastastel öelda, et äh, nende struktuuride aluseks on olnud mingisugune pime usk, liikmesriigid, keda analüüsitakse, viitavad teiste rahvusvaheliste näidete peale, öeldes, et nad on lihtsalt naaberriikidelt laenanud sisse neid võimalusi, aga kui me vaatame nüüd puid metsa taga, siis jääb silma, et äh, luuakse Frankensteini ja Euroopa Liidu liikmesriigid äh, hägustavad siin parimaid praktikaid, äh, kuigi isegi nende õigusriigi põhimõtted tegelikult saavad väga häid hinnanguid samas. selleks, et legitiimsust tagada, on kõigepealt vaja vaadata, milleks tulemustabel ei sobi. tegemist ei ole mingisuguse ennustat-, vastavusindikaatoriga eh, eh, liikmesriike selle järgi hinnata ei tohiks ning liiga lihtsalt eh, ei saa ka teha riikidevahelisi analüüse selle põhjal. selle asemel tahame rääkida sellest, et oluline on juhtumipõhine kvalitatiivne hinnang liikmesriikide tegevusele, kus on võtmenimekiri, mis on siis riigipõhine. veel üks legitiimsuse tagamine tuleks teha sellega, et äh, liikmesriikidesse suhtutakse sarnaselt. topeltstandardid ei aita mitte mingisugust, äh, mingisugusel moel Euroopa Liidu tulemustabeli loomisele kaasa. muidugi lisaraskused võivad tekkida selles osas, äh, kui õigusriigi vastased toetavad üksteist ja koondavad oma jõud, siis ei ole artikliga seitse lõpuks midagi peale hakata mida kõrgem on kvaliteet, andmete kvaliteet ja parem selle hinnang, seda parem on, paremate tulemusteni on võimalik jõuda tulemustabeliga, aga selge on, et eh, põhjalik analüüs tähendab seda, et protsess aeglustub. muidugi, kui protsess on liiga aeglane, siis eh, on võimalik teha isegi täiesti koormamatut kahju lõppkokkuvõttes. samuti negatiivse hinnanguga on seotuna, seotud ka usaldusväärsus, hinnangute mõju võib aja jooksul kaduda ja äh, võimalik on, et äh, vastased hakkavad ütlema, et analüüs ei kehti, sellepärast et äh, see ei ole võtnud arvesse vajalikke ja olulisi kehtivaid õigusakte. sellegipoolest peaksime aga seisma vastu sellele, et otsida lihtsalt mingisuguseid aspekte kokku, et sobivat mõju saada ning siis loomulikult on ka kiirus ja kvaliteet siin äh, tähtsad ja need peavad olema taga, tasakaalus. Äh, olemasolevad äh, andmed näitavad, et vaja on koondada väga palju erinevaid infoallikaid, sealhulgas riigipoolsed osalised äh,, vabakonnaorganisatsioonid, meedia, esindusorganid, kes kaitsevad põhiõigusi, sealhulgas ombudsmanid, vahendajad, põhiõiguste kaitsjad ja seirajad, kes kohapeal tegutsevad ning loomulikult ka Põhiõiguste Amet, Euroopa Liidu ombudsman, Euroopa andmekaitse äh, inspektor, artikkel kakskümmend üheksa loomulikult siin äh, samuti peaks oma väga olulist äh, Äh, tähtsust, siis äh, tõendamiskohustus, äh, mis puudutab põhiõigusi ja õigusriigi põhimõtet, seda tuleb rakendada ning niipea, kui on piisav kahtlus, et nõudmised ehk ei ole täidetud ning et see informatsioon tõesti heidab valgust õigele olukorrale, lasub kohe seejärel tõendamistegevus ja kohustus liikmesriigis peale, nii et liikmesriik peab ütlema, et nende tegevus on järg-, on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. siis Euroopa Liidu väärtustest kinnipidamine ja kolm stsenaariumit, esimene stsenaarium, liikmesriigid ja me ütleme ka, et Euroopa Liit ja liikmesriigid, äh, neid tuleks analüüsida selleks, et et eh, Euroopa Liidu eh, legitiimsust eh, suurendada, nii et esimese stsenaariumi järgi järgivad liikmesriigid õigusriigi põhimõtteid, probleeme pole. siis on teises stsenaariumis teatud elemendid, mis on probleemsed, kuna õigusriigi kõikidest kriteeriumitest ei peeta kinni. näiteks kujutage ette riiki, mis järgib küll õigusriigi põhimõtet äh, kui sellist, aga näiteks inimõiguste rikkumised on suured, näiteks äh, inimesi, äh, inimeste õigusi on piiratud ilma põhjuseta või näiteks teevad seda teatud institutsioonid. kui see riik üldiselt järgib õigusriigi põhimõtteid, siis tuleb talle anda soovitusi, seda rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. ja Euroopa Liidu õigusriigi hinnangute põhimõtete alusel samuti. ja kolmas stsenaarium on kvalitatiivselt teistsugune eelmisest kahest. tegemist on äh, siis süsteemse äh, võimude lahususe põhimõtte, hariduspõhimõtte, äh, ombudsmani süsteemi ja muude äh, õigusriigi põhimõtete riivega. esimese ja teise stsenaariumi puhul me toetame ikkagi mitte piitsvaid präänik lähenemist äh, Äh, väärtuste kontroll äh, teevad nii Euroopa institutsioonid kui ka liikmesriik. Äh, siis kolmas stsenaarium, mis on põhimõtteliselt erinev kahest eelnevast, kui süstemaatiliselt tõesti on demokraatia aluseid riivatud, tohutult rikutakse inimõigusi ja nii edasi, siis ei ole põhjust eeldada, et Äh, võimul olijatel on mingisugust, äh, et nad on prääniku ära teeninud, ei ole mõtet äh, seega pehmete meetmetega läheneda valitsusele, sellepärast et tegelikult kõiki õigusi püüavad ju võimul olijad piirata. selle stsenaariumite järgi siis süsteemi, süsteemne rikkumismenetlus võib käivitada, ehk siis artikkel seitse tulemustabel aitab äh, seda protsessi muutma, muuta läbipaistvamaks ning arutelu võiks pidada läbi institutsioonide, äh, läbi FRA või siis ka komisjoni. siis oleme pannud ette ka, et võiks luua põhiõiguste nõukogu, mis oleks sõltumatu Äh, kõikidest äh, teistest organitest ja see oleks siis Euroopa Liidu tulemustabeli rakendaja ning äh, Veneetsia komisjoni sarnane võiks see näiteks olla. siis muidugi õiguskaitsemehhanismid võiksid olla, lähevad meie mm, uurimisest võib-olla liiga kaugele praegu hetkel, aga tüüpiliselt on oluline see, et äh, ilmselt äh, majandussanktsioonid äh, tabavad kõige valusamalt, näiteks võiks tõuke, tõukefondide rahastamist vähendada või seda peatada. siis praegusel hetkel selline rahaliste sanktsioonide mõju oleks väga tugev, sellepärast et Euroopa integratsioonist peamine kasusaaja praegu ongi riik, kes ei äh, ei pea kinni sellistest õigustest ja äh, autoritaarsete režiimide teke või isegi Euroopa Liidu väärtuste mahasalgamine on väga tõenäoline seal. suur tänu ja enne kui ma annan äh, parlamendi kolleegidele sõna, annaksin järgnevalt sõna professor Laurent Pešile, Londoni Middlesexi ülikoolist, kes tutvustab miljööuuringut Euroopa Liidu õigusriigi põhimõtte põhiõiguste mehhanismi loomise kohta. palun, teil on sõna. jah, ma saan aru, et mul on kümme minutit aega, et tutvustada meie raportit ja meie peamine üles-, eesmärk oli alguses teistsugune, meil paluti üldist raamistikku hinnata ja vaadata, millised on puudujäägid äh, ja siis esitada omapoolseid ettepanekuid alternatiivide ja äh, tegevuste ja soovituste kohta. esialgu oli meie eesmärk siis pisut äh, üksikasjalikum äh, vähem üksikasjalikku me ei pidanud vaatama konkreetselt tulemustabelit, vaid üldist raamistikku. aga otsustasime, et enne, kui me hakkame vaatama, millised on luu-, puudujäägid ja lüngad, peaksime vaatama, millised teemad meie päevakorda kogu aeg Äh, kerkivad äh, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel kaks, kaks, äh, Euroopa Liidu pädevus äh, liikmesriikide üle järelevalvet teostada ja nii edasi. see on esimene osa meie raportist, me tõstame, käsitleme neid teemasid, mis meile, meie päevakorda pidevalt kerkivad ja meie peamine seisukoht on, et Euroopa Liidul on tegelikult pädevus äh, liikmesriikidele järelevalvet teostada praeguses raamistikus ja artikkel kaks TÜ-st äh, meile ka täpsustuse selle kohta, milline on, millised väärtused ja milline on ulatus lähtuvalt mitte ainult liikmesriikide pretsedendi õigusest, vaid ka Euroopa tasandist. me usume, et Euroopa Liidu liikmesriigid liikmesriikide üle võib teostada Euroopa Liidus selliste väärtuste küsimuses järelevalvet, sest tegemist ei ole ainult Äh, lahtise ähmase kontseptsiooniga, vaid nende üle saab äh, järelevalvet teostada. raporti teine osa ehk siis puudujäägid ja lüngad olemasolevas raamistikus. kõigepealt äh, vaatasime, millised on kõikehõlmavad puudujäägid, lüngad millest üheks oli võib-olla see, et erinevaid instrumente on väga palju ning äh, koordineerimine on puudulik Euroopa Liidu institutsioonide vahel. paistab nagu, et äh, kogunes suur instrumentide kogum ilma, et äh, Euroopa Liidu institutsioonid seejuures oma tegevust koordineeriksid ja õigluse nimel võib öelda, et see kooskõlastamise puudulikkus on tingitud asjaolust, et Euroopa Liidu projektis lähtutakse sellest, et siis, kui äh, Euroopa Liiduga liitutakse, artikkel kaks väärtused ei peaks enam problemaatilised olema. ja seetõttu tekkisidki sellised puudujäägid, kuivõrd pikka aega on arvatud, et sellisest teemast ei olegi üldse vaja rääkida. aga see eeldus ei ole enam tõsi tuvastasime puudujääk ka konkreetsete instrumentide puhul, mis on loodud erinevates institutsioonides, ma ei hakka kõiki üksikasjalik, kõiki puudujääke iga üksiku instrumendi puhul üles loetama, nimekiri on pikk, me räägime siin õigusriigi põhimõtte raamistikust, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uuest instrumendist, artikkel seitsekümmend TÜ-st varasematest instrumentidest, nõndanimetatud tuumavõimalus, mis ei ole küll õige nimetus, siis vaatasime ka seda, kuidas on komisjon erinevaid sätteid rakendanud ja kas on mingisuguseid paranemisvõimalusi. artikkel kaks äh, ja täiendavad instrumendid, äh, mida rakendatakse Rumeenia ja Bulgaaria puhul ja siis vaatasime õigusriigi raamistikku, mille kahe tuhande neljateistkümnendal aastal võttis vastu komisjon õigusriigi dialoog, mille lõi nõukogu, seda samuti analüüsisime esime-, viima-, esimene äh, osa sellest leidis aset novembris. raportis tõime siis välja oma puudujäägid, äh, otsustasime ka andest parima anda, et pakkuda võimalike lahenduste öö, ülevaate oleme sellest koostanud joonise. siin näete kolme vertikaalset varianti ja kolme horisontaalset varianti. vertikaalsed valikuvõimalused on siis lahendusettepanekud, mida saab rakendada konkreetsetes liikmesriikides nii-öelda juhtumipõhiselt ja seetõttu on tegemist siis vertikaalse lähenemisega. Euroopa Liidus saab seda rakendada ühe konkreetse liikmesriigi suunas, kui see on asjakohane. esimene võimalus on olemasolev artikkel kakssada viiskümmend kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingust eh, ehk siis eh, rikkumismenetlus eh, meie püüame viidata sellele, et seda saab rakendada teistmoodi, äh, kui on tegemist Euroopa Liidu õiguse süstemaatiliste rikkumisega. meie ettepanek oleks rakendada seda rakendamismenetlust, jõustamismenetlust, mis on juba olemas, pisut teistmoodi, kui on tekkinud olukord, kus korduvalt äh, rikutakse Euroopa Liidu õigust, äh, mille, kui see on üks osast põhiseadusliku korra õõnestamises ja meie oleme seda nimetanud siis äh, süstemaatilise rikkumise tegevuseks. see on esimene vertikaalne alternatiiv, teine vertikaalne alternatiiv on parandada juba olemasolevat mehhanismi äh, pisut kahe tuhande neljateistkümnenda aasta õigusriigi raamistikku, pean siin silmas, oleme teinud oma üksikte pisikeste muudatuste ettepaneku, mis aitaks parandada õiguskindlust ning see võiks olla kasulik, kui me räägime õigusriigi mehe, mehhanismist Äh, süsteemi, süsteemse ohu mõistet saab parandada seal, see on oluline element, äh, mis käivitab selle raamistik. me oleme esitanud ka täiendavad soovitused äh, oma raportis ja ma võin selle kohta küsimustele vastata, kui tahate üksikasjalikumat infot selle alternatiivi kohta. kolmas vertikaalne alternatiiv. oleme seisukohal, et võib-olla on võimalik paremini rahastada äh, kodanikuühiskonna rühmituste tegevust Euroopa Liidus. me paluksime, et Euroopa Liit tegutseks järjepidevamalt ning teeks sedasama Euroopa Liidu piiride sees, nagu on tehtud väljaspool kodanikuühiskonna suhtes. meie ettepanek oleks võib-olla pisut liiga ambitsioonikas ettepanek küll, meie ettepanek oleks uus finantsinstrument, võiksime vaadata siis sellisel juhul, kui seda peetakse liiga ambitsioonikaks, millisel moel saaks juba olemasolevaid rahastamisvahendeid kasutada paremini kodanikuühiskonna toetamiseks, näiteks Jean Monnet rahastamissüsteem, mis on olnud küll edukas, kuid mida kodanikuühiskonna rühmitused võib-olla ei saa nii hästi kasutada äh, vast-, vastavusnõuete tõttu. see on siis meie vertikaalsete alternatiivide loetelu, aga oleme teinud terve, ka terve rea horisontaalseid ettepanekuid. siin oleme siis alustanud vähem ambitsioonikast ning viimane on kõige ambitsioonikam, kõige vähem ambitsioonikam õiguslikust seisukohast, mitte poliitilisest seisukohast, oleks nõu-, paluda nõukogul vaadata üle see, kuidas nõukogu on korraldanud õigusriigi äh, aastase dialoogi meie näeme seal mitmeid parandamisvõimalusi, korralduslikke võimalusi, läbipaistvuse suurendamisega seotud võimalust, esimene õigusriigi dialoog oli, oli selles küsimuses puudulik, oleme teinud veel mitmeid soovitusi, aga läbipaistvuse puudulikkus oli ehk tähtsam äh, neist äh, ja seda võiks, äh, selle formaati ning parandamist võiks kaaluda teine horisontaalne alternatiiv on uus dialoogivorm, kuhu on ka, oleks kaasatud Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid, liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlamentide liikmed ning Euroopa Parlamendi liikmed räägiksid äh, Euroopa Liidu lepingu artikli kaks teemadest, selleks ei ole vaja õiguslik, õigusloomelisi muudatusi, ainult poliitilist tahet ning äh, selle võib lisada esimesele horisontaalsele alternatiivile, üks ei välista teist ja viimane horisontaalne ettepanek, kõige ambitsioonikam meie ettepanekutest. meie ettepanek on, et me võtaksime vastu selle, mida kolleeg, mille kohta kolleeg on juba ettepaneku teinud, ehk et luuakse uus alaline järelevalvetsükkel nii-öelda mis hõlmaks Euroopa Liidu tulemustabelit Euroopa Liidu väärtuste kohta. ma ei hakka üle kordama juba seda, mida kolleeg ütles, aga siin oleks kõige olulisem see, et tegemist on uue alalise mehhanismiga, mis kehtib kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide kohta ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad siis omaenda tegevust õigustama, kõigilt küsitakse seda, kõik peavad demonstreerima, et nad artikkel kahe väärtustest kinni peavad ja seda tuleks teha äh, järjepidevalt. Ähm, kas iga poole aasta tagant ja kord aastas, äh, see, see ei ole veel täpselt paika pandud, aga vähemalt korrapäraselt ja need on siis meie kuus äh, alternatiivi, kuus ettepanekut, oleme valmis vastama küsimustele. suur tänu, kuulates kõigi kolme kolleegi ettekandeid saab selgeks, et tegemist on loomulikult äh, suure väljakutsega ja äh, erinevad, erinevad äh, osapooled peavad siin oma rolli mängima ma ei tea, kas kolleegid soovivad sõna. vastasel korral mina esitaksin oma poolt küsimuse. me kuuleme siin kuulnud Kopenhaageni dilemmast ja ma ei tea, kas keegi on kunagi vaadanud, millistest kriteeriumitest või meetmetest, näitajatest lähtuvalt saab hinnata, kas kandidaatriik artiklist kaks põhiõiguste põhimõtetest, väärtustest kinni peab, aga samal ajal liikmesriikide puhul see pole võimalik, liikmesriikide puhul kuuleme alati vastuseks, ah, selle kontrollimine pole vajalik. kas meil pole siis neid konkreetseid äh, tingimusi, Kopenhaageni tingimusi või kriteeriumi paigas või äh, on tegemist poliitilise tahte puuduga, puudumisega? Te mainisite juba olemasolevaid meetodeid Euroopa Liidu õigluse tulemustabelit, aga mitte Kopenhaageni kriteeriumeid kui selliseid. seda asjaolu tuleks analüüsida. mainisite ühte sõna, mis on oluline. rääkides artiklist seitse, keskendume me kriisimehhanismile. kui on juba mitmed tähtsad asjad juhtunud, aga me peaksime pigem keskenduma varase hoiatuse süsteemi loomisele, sellepärast et ma arvan, et kõikides meie liikmesriikides olgu seal kui palju tahet tahes, mm, võib tekkida selline olukord, kus üks otsus läheb äh, vales suunas ning äh, peaks olema võimalik siis sõbralikul moel sellele probleemile lahendus leida ning äh, kanda hoolt selle eest, et üks eksisamm kasvab suureks seksisammuks või terveks seksisammude reaks. ma arvan, et selline varase hoiatusmehhanism peaks olema võimalik mitte surve avaldamiseks valitsustele või liikmesriikidele, vaid selleks, et vaadata, mida me saame ühiselt teha selleks, et põhiõigusi paremini austada ning õigusriigi põhimõttest paremini kinni pidada. see on siis meie tulevikuülesanne ja kui keegi ei taha midagi lisada rohkem, selles küsimuses, siis ma arvan, et kui rohkem täiendavaid küsimusi ei ole, siis vabandust, te jäite mul kahe silma vahele, et te istute otse mu silmade all ja ma ei pannud teid tähele. jah, kõigepealt äh, tahaksin tänada see, selle ettekande autoreid, nüüd me saame süsteemist palju paremini aru olen täiesti nõus sellega, mida ütles proua Sippel, mida sa ütlesid, Birgit, tegemist on varase, väga hädavajaliku varase hoiatuse süsteemiga, mina olen pärit Poolast ja aastaid, aastaid oli meile kõigile selge, ka kõikidele fraktsioonidele selge, et õigusriigi põhimõtte puhul on mõningad eeskirjad, millest tuleb kinni pidada, et sellised eeskirjad on olemas demokraatiaga seoses, võimude vahelise tasakaaluga seoses ja nüüd on selgunud, et probleemid on tõsised. ma arvan, et me peame oma kodanikega, kodanikke toetama ja me peame koostööd tegema mitte ainult poliitilise kemplemise nimel, vaid kodanike nimel, demokraatia nimel, meie tuleviku nimel. see on nüüd küll poliitiline avaldus, aga ma arvan, et siiski on oluline, et me selle kallal tööd teeme ning võtame arvesse meie, meid ümbritsevat reaalset olukorda ning äh, seda, millised äh, tegevusvõimalused on meie käsutuses. suur tänu, Sofi, selle algatuse eest. kui ma mäletan meie esimesi arutelusid, siis äh, sina rääkisid sellest, et meil võiks olla demokraatia pakt nii-öelda tegelikult äh, Euroopa ei ole oluline see, et Euroopa institutsioonidel oleksid demokraatia hindamise vahendid olemas. oluline on ju see, kuidas kaasata ka riike ja kuidas kaasata nende riikide kodanikke sellesse protsessi, sellesse hindamise protsessi. ja aitäh! Rebaani Sofi Intvelt soovis samuti sõna, tegelikult ega mul ei ole küsimust siin, loomulikult äh, olen mina kõikide raporti autoritega ühenduses olnud äh, ja aga, aga mind üllatas või mind, mulle torkas silma see, et äh, artikkel kaks on tegelikult äh, esimene tõeline artikkel meie aluslepingus, esimeses artiklis öeldakse ainult tere ja artiklis kaks tuleb välja, millest me tegelikult rääkima hakkame. ja kui me loeme siis kõiki neid raporteid, siis selgub, et tegelikult ei on võimatu leida mingisugust äh, korralikku õiguslikku alust selleks, et neid väärtusi praktikas ellu jõustada. nii et äh, lõpuks mina otsustasin institu-, institutsioonide vahelise leppe kasuks, kuivõrd äh, parimat varianti lihtsalt, paremat varianti lihtsalt ei olnud, nagu Frankensteini koletis põhimõtteliselt on olukord. see on rabav, et mingit ühtset reeglistikku meie aluslepingutes ei ole ning me peame sellest teadlikud olema. me ei taha siin hakata karistama ühte või teist liikmesriiki, kes äh, on äh, eksinud, vaid meie eesmärgiks on selline positiivne nõiaring, positiivne tsükkel. et me kõik teaksime, millised meie väärtused on mõningad asjad muutuvad aja jooksul. kui me räägime õigusriigist, siis õigusriigi põhimõte ei ole minu jaoks ähmane põhimõte. matemaatiliselt seda küll väljendada ei saa, kuid te teatavates piirides on äh, ju minu arvates määratletav, mis asi see õigusriik on ja millised on võimalikud muutujad. aga alusleping ei näe sellega seoses mitte midagi ette ma olen väga tänulik tehtud töö eest. samm-sammul hakkab see pilt mõistatus kokku saama. ja lõpuks ehk jõuame siis mingisuguse toimiva tulemuseni. mul on hea meel, kui te jätkate oma tegevust ka tulevikus ja ma võin inimestele öelda, et see tekst on kättesaadav. Te leiate selle praegusel hetkel või, ehm, või leiate õige pea ka parlamendi leheküljelt, aga ma võin selle teile ka saata, kui vaja. ma ei tea, kas äh, keegi meie esinejatest soovib veel kommenteerida siin tehtud kommentaare, kui mitte, siis äh, mina siiski lühidalt äh, unustasin mainida seda, et me ei vaadanud lepingulist lahendust, mis hõlmaks lepingu ülevaatamist mis puudutab varase hoiatuse mehhanismi puudumist, siis ma ei ole teie kirjeldusega päris nõus, meil tegelikult on juba kaks olemasolevat varase hoiatuse süsteemi, üks on meil olemas, artikkel seitse lõige üks, seda võib käivitada siis, kui on süsteemse Euroopa Liidu väärtuste rikkumisega ja Euroopa Liidu aluslepingusse toodi sisse see Jörg Haideri järel üheksakümne üheksandal aastal, aga seda ei ole kordagi kasutatud sellepärast et otsest rikkumist niisiis ei ole olnud veel. Äh, Näe, võib öelda. ja võib ka öelda, et komisjoni õigusriigi raamistik on teine hoia-, varase hoiatuse mehhanism, sellepärast et mis Poolat puudutab, oleme jõudnud selle mehhanismi faasi üks, mis tähendab info kogumist, et hinnata, kas tegemist on õigusriigi põhimõtte süsteemse eiramisega nii et äh, tegelikult võib-olla on meil isegi neid äh, varase hoiatuse mehhanisme äh, rohkem kui vaja, kui nii võib öelda hulljulgelt. ja siis, mis puudutab õigusriigi põhimõtte ähmasust, siis pean parlamendi liikmega nõustuma, suurem osa rahvusvahelisi institutsioone on kokku leppinud, kuidas määratleda õigusriigi põhimõtet aga samas äh, tuleb siiski tunnistada, et õigusriigi põhimõtte austamine äh, äh, on on selline, mida ei saa absoluutselt hinnata, kuivõrd see on juhtumipõhine ning ähm, selle eiramise kohta tuleb äh, esita konkreetsed faktid. mina isiklikult äh, ei äh, leiaks, et tegemist oleks ähmase või avatud mõistega. aitäh! ma arvan, et alati on see ülesanne raske, sellepärast et isegi, oi vabandust, ka teie soovisite sõna, olge lahked! aitäh! teile selle, teie kommentaaride eest, me tõesti arvestasime Kopenhaageni kriteeriume, kui me seda raportit koostasime. Äh, ma ei saanud teile lugeda ette kogu kaheksakümne leheküljelist raportit, aga teie kommentaar oli õigustatud. täpsustaksin võib-olla pisuk ainult, et neid ei peaks nimetama mitte Kopenhaageni kriteeriumiteks tulevaste liikmesriikide jaoks, sellepärast et tegemist ei ole tsent-, Kesk-Euroopa riikide probleemiga, kõiki liikmesriike tuleb kohelda võrdselt, sõltumata sellest, millal nad Euroopa Liiduga liitusid. mis puudutab õigusriigi põhimõtte erinevaid elemente, siis olen nõus raportööriga, jah, kui õigusriigi põhimõtet eiratakse, siis on seda näha, mina näen, äh, äh, kui mingi lähenemine Äh, ei ole vettpidav. Veneetsia komisjon tõi suurepärase näitajate kogumi äh, hiljuti mõningatest alaelementidest õigusriigi põhimõtte küsimuses äh, professor Päss, raportöör Sofi Infeld on pisut teistsugusel seisukohal võib-olla selles osas, et kuhu peaks rõhku panema standardnäitajate ja kvalitatiivse juhtumipõhise hinnangu vahel. suur tänu! suur tänu teie toetuse eest, mis äh, aitab meil oma raportit äh, koostada siin Euroopa Parlamendis ning äh, ma arvan, et meil toimub veel täiendav huvitav arutelu õige pea sellel teemal siin parlamendis ja ka nõukoguga sel tähtsal teemal. suur tänu, et te täna siia tulite ja loodan, et meie koostöö jätkub tulevikus. kallid kolleegid, meie järgmine päevakorrapunkt peaks pihta hakkama kell neli ning äh, mõningad kolleegid võib-olla soovivad kohale tulla ainult selle päevakorrapunkti käsitlemise ajaks ning seetõttu peame tegema väikese pausi ning paluksin teil tagasi tulla kell neli siia saali, aitäh! ning jooge äh, siis tassike kohvi, kasutage võimalust.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 So, dear colleagues, it's the last point on kallid kolleegid, oleme jõudnud oma tänase päevakorra, viimase päevakorrapunktini. tegemist on siis Euroopa Liidu liikmesriikide kodakondsuse müügiga ning väidetava korruptsiooniga elamislubade ja viisade väljastamisel liikmesriikide konsulaatides ja saatkondades, mis asuvad kolmandates riikides. ning kõige selle võimalik mõju Euroopa Liidu julgeolekule olukord äh, mõnedes liikmesriikides kodakondsuse müügiga on tekitanud tõsiseid äh, küsimusi meie libe liikmete seas ja seetõttu otsustasime selle teema päevakorda võtta ja meil toimub siis Euroopa Komisjoniga arvamuste vahetus, tahaksime kuulda, mida siis selle teema kohta on teada, ja siis saavad ka meie komisjoni liikmed sõna. kõigepealt annamegi sõna Euroopa Komisjoni li-, esindajale äh, Dima-, Dimitra Kobla on vist meie külaline, palun, proua Dimitra Kobla. suur tänu. ma tegelikult äh, asendan proua Dmitri Kobalut, äh, ma olen samast äh, justiitsüksusest Euroopa Komisjonist, äh, minu nimi on Helmut ja minu kolleeg siseasjade peadirektoraadist on minuga kaasas ja tema võib rääkida julgeoleku küsimustest. nüüd kodakondsus müügiks, nii nagu Euroopa kohus on sedastanud Rotmani asjas, peavad kõik liikmesriigid ise kodakondsuse saamise ja äravõtmise tingimused sätestama ja kohus ütles, et oma pädevuse rakendamisel peavad liikmesriigid austama ka Euroopa Liidu õigust liikmesriigi kodakondsuse andmine tähendab ka seda, et antakse Euroopa Liidu kodakondsus ja samas äh, sellega kaasnevad õigused, näiteks õigus vabale liikumisele, õigus äh, ettevõtet asutada, äh, valimistel osaleda, kandideerida ja seetõttu on liikmesriikides tehtud äh,, ei ole naturaliseerimisotsused, mis liikmesriikides tehakse, sugugi neutraalsed Euroopa Liidu seisukohast. austatakse Euroopa Liitude äh,, liitu liikmesriikide autonoomiat, kuid me peame tagama kõikide kodanike turvalisuse. liikmesriigid peavad heauskselt kasutama oma pädevust äh, kodakondsusega seoses, arvestades teiste liikmesriikidega Euroopa Liidus samuti et tuleb arvestada norme ja kohustusi, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest ning kriteeriume, eh, mille alusel eh, kodakondsusseadus on vastu võetud. ja need kriteeriumid on otseselt seotud eh, kodakondsuse taotleja või naturalisatsiooni taot-, taotlejaga ja kodaniku ning kodakondsuse vahel peab seos olema ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast alates on juba eh, uuritud niinimetatud investoritele kodakondsuse skeeme. Eh, me oleme kuulnud kodakondsuse andmisest teatud tingimustel investoritele, aga eh, ei jälgita, et ka tegelik seoses selle isiku ja kodakondsusriigiga oleks olemas me oleme rääkinud vähemalt kaheteistkuulisest elamistingimusest, enne kui kodakondsus antakse. ja komisjon on hinnanud ka neid investorskeeme teistes riikides ja on pidanud dialoogi ühe konkreetse liikmesriigiga, kes annab naturalisatsiooni korras kodakondsust investeeringute eest, nimelt Küprosega komisjon äh, peab praegu Küprosega dialoogi ja on toimunud juba mitu kohtumist, arvamuste vahetust Euroopa Komisjoni ja Küprose ametivõimude vahel. Need konsultatsioonid on toimunud siis aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja selle dialoogi põhjal siis äh, komisjon otsustab, mida edasi teha. Äh, me seirame jätkuvalt neid investeerimisskeeme, mis on seotud kodakondsusega ja oleme valmis teile aru andma. tänan. mina nüüd äh, räägiksin sellest teisest aspektist, siseasjade peadirektoraadi nimel tahaksin rääkida pikaajalistest viisadest, elamislubadest või niinimetatud kuldviisadest investoritesse, investoritele, mis sõltub jällegi liikmesriikide endi pädevusest. nüüd kuldviisad Äh, ei peaks olema äh, Schengeni viisad, tähendab, ette nähtud pikemaks kui kolmekuuliseks viibimiseks liikmesriigiks ja neid on antud äh, investeeringute eest, aga selline praktika ei ole harmoneeritud, oluline on kolmandate riikide sisenemise ja elamislubade tingimusi ühtlustada, kui nad soovivad investeerida ja viibida riigis rohkem kui kolm kuud aga eh, sellised, eh, sellised elamisload või viisad annavad võimaluse ka Schengeni piiris eh, reisida. liikmesriikide, Schengeni riikide elamislubade omajad võivad üheksakümne päevast ringiliikumise õigust saja kaheksakümne päeva jooksul aastas ja kui nad ei vasta teistesse liikmesriikidesse sisenemistingimustele, peab liikmesriik, kes talle viisa või siis elamisloa välja andis, ta tagasi võtma ja on võimalik ka teiste liikmesriikide ehm, kodanikke välja saata, aga selline praktika ohustab julgeolekut. nüüd, kui rääkida pikemaajalisest viibimisest liikmesriikides, siis ühe riigi elamisluba ei anna tegelikult võimalust eh, elada elamisloaga teises liikmesriigis, ainult kolmandate riikide äh, Ehm, kodanikud, kes on saanud liikmesriigilt elamisloa, võivad ka teise, teise riiki elama asuda vastavalt kolmandate riikide kodanikele antavate elamislubade tingimustele selgitan seda, selliseid eh, elamislube saab anda ainult pikaajalise elamisloa direktiivi alusel eh, ja tingimused on väga ranged, näiteks jätkuv eh, elamine vähemalt viie aasta jooksul selles riigis on nõutav ja veel, millised küsimused teevad meile kõige rohkem muret? seosed korruptsiooniga, kui neid liikmesriikide konsulaatid, kui liikmesriikide konsulaadid ja saatkonnad annavad viisasid investeeringute eest või siis elamislube. Euroopa Liidu prioriteet on võitlus korruptsiooniga, komisjon järgib äh, pidevalt, kuidas äh, koostatakse korruptsioonivastase võitluse raporteid liikmesriikides ja mida on ära tehtud. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportid olid viimased ja komisjon võitleb korruptsiooni vastu ka äh, Euroopa poolaste kaudu ning ähm, mitmete toetusfondide abil. kui tekivad korruptsioonikahtlused, siis pädevad asutused liikmesriigis peavad uurima neid äh, juhtumeid äh, ja äh, tegema kindlaks ka, milline on rahaline kahju, mis selle, sellise juhtumiga on tekkinud tegemist on liikmesriigi pädevusse kuuluvate küsimustega, mõnedes liikmesriikides on tehtud ettepanekud liikmesriigi enda raamis, õigusraamistik läbi vaadata, näiteks Portugalis äh, pärast kuldviisaskandaali kaks tuhat neliteist, mis äh, viis selleni, et siseminister astus tagasi, aga korruptsioon õõnestab ähm, õiguskorda tegelikult, äh, tegelikkuses ja ka ohustab äh, ametivõimude autoriteeti seoses lühiviisadega on ähm, ka võimalused tõunustatakse Schengeni akiid. seetõttu on väga tähtis võidelda korruptsiooni vastu enne kui õig-, antakse välja elamisluba, peab äh, liikmesriik põhjalikult kaaluma seda, liikmesriik ei anna äh, elamisluba välja isikule, kelle kohta on hoiatus Schengeni infosüsteemis. Ähm, kui on tegemist investeeringutega, siis ähm, peab ütlema, et meie ähm, Euroopa Liidu rahapesuvastane direktiiv kehtib äh, kõigi tehingute puhul, ka investeeringute puhul. Äh, meil on erinevaid instrumente korruptsiooni vastu võitlemiseks, nagu me ütlesime, me vaatame, kas liikmesriigid viivad korruptsioonivastast võitlust ellu äh, nende liikmesriikide raportite põhjal, samuti on meil kontaktametnikud igas liikmesriigis, meil on korruptsioonivastase võitluse ja politsei järelevalve platvorm olemas selleks, et võidelda korruptsiooniga, seda enne ennetada ja kõigi nende võrgustike kaudu on võimalik piiriülest koostööd teha selleks, et ühistrateegia välja töötada, mis vastab kõrgetele professionaalsetele standarditele. see võimaldab äh, häid äh, tavasid vahetada ning samuti äh, läbi viia enesehinnang, et ähm, siis hinnata oma tegevust ka Frontex on korruptsioonivastase võitluse aruandeid tellinud seoses äh, piirikontrolliga. suur aitäh ja aitäh, et te tõite esile need erinevused kuldviisade, kodakondsuse vahel. väga tähtis on seda meeles pidada. nüüd annaksin hea meelega sõna ähm, meie komisjoni liikmetele sõna. Veeta Metsula, palun. suur aitäh et komisjon meie küllakutse vastu võttis. ma võin ainult nõustuda, et teema on äärmiselt oluline, päevakajaline, kodakondsuse müük ähm, ilma igasuguse seoseta ähm, isiku ja äh, kodakondsusriigi vahel on tõsine teema ja see ei ole õigustatav. kodakondsust ei saa müüa. aga nagu komisjoni esindaja ütles, liik-, see, see küsimus jääb liikmesriigi pädevusse. aga kui tegemist on äh, sisenemisega Euroopa Liitu, siis äh, me teame ju, et see toob kaasa ka teatud õigused Euroopa Liidus ja kodakondsus ei, ja need õigused ei tohiks olla seotud pangaarvega me oleme väga skeptilised, minu meelest on tekkinud liiga palju küsimusi ja, ja, ja jätkuvalt on liiga palju lünki läbipaistvuses ja meie skeemide turvalisuses. selguse puudumine selles suhtes, kes, millised, millised nimed on nendel inimesed, kes on ostnud eh, kodakondsuse, ainult süvendab meie kahtlusi. ma räägin siin praegu meie, minu oma koduriigist me arvame, kodakondsus peab olema seotud isiku sidemega selle eh, riigiga, kus ta kodakondsuse saab ja mm, ma tahaksin küsida komisjonilt, kas komisjon on rahul sellega, et passide ostmisel eh, eh, peab inimesel olema tõeline side riigiga, kus ta passi saab. Äh, ma viitan siin Malta äh, kodakondsusseadusele, kus nõutakse residentsusperioodi. kas see äh, tõeline side tähendab seda, et inimene peab füüsiliselt elama teatud ajaperioodil riigis? kuidas seda tõendada, millega? julgeoleku küsimuses, kas komisjonil on ülevaade selle kohta, kuidas kuidas hoolsuskohustust järgitakse ja mm, kas komisjoni esindajal on mingeid andmeid selle kohta, ta viitas küll äh, korruptsioonile, aga vaadake, äh, sel nädalal räägitakse Panama skandaalist ja me äh, sel nädalal ei saa kindlasti lubada sellist, selliste skeemide vohamist ja peame tegema kõik selleks, et need kaoksid. kahjuks jällegi on praegusele Malta sotsialistlikule valitsusele jälle kord langenud negatiivne, negatiivse tähelepanu vari. Mirjam Talli, palun. suur aitäh, Birgit, ja aitäh komisjonile mm, selle eest, et nad tulid meile neid küsimusi selgitama tõesti, me nõustume, kodakondsuse mm, müümine ilma seoseta riigiga on tõesti mureküsimus ja nagu komisjon täiesti õigustatult ütles, põhiküsimus, mida täna on vaja alustada, on see, et äh, me ei pea mitte nõiajahti pidama. kui me vaatame, millised erinevad skeemid liikmesriigis kehtivad, siis tõesti, neid on väga palju ja sellele viitas ka komisjoni esindaja. ning ähm, selles suhtes ähm, tahaksin esitada komisjonile ka kaks küsimust äh, kui me räägime nüüd äh, Malta investorite programmist, kas komisjon on jätkuvalt seisukohal, et aastal kaks tuhat neliteist, kui komisjon äh, tegi koos Malta, äh, Maltaga ühisavalduse ja kinnitas, et äh, need tõelised sidemed Maltaga on nõutavad enne, kui Malta kodakondsus antakse ja kas komisjon on jätkuvalt samal seisukohal, mis tal oli aastal kaks tuhat neliteist kui komisjoni teen-, talitused ähm, tervitasid äh, residentsusnõude parandust äh, Malta seadusesse. Äh, ma usun, et me oleme siirast koostööd teinud komisjoniga, tahaksin kuulda, et komisjon on meie seisukohti mõistnud. nüüd pärast seda, mida me kuulsime komisjonilt, tahaksin teada, kas komisjon saab kinnitada seda, et nii nagu ma aru sain, komisjon on praegu äh, rahul sellega, et Malta nõuab tõelist sidet riigiga, äh, kui investeeringu eest kodakondsus antakse. Äh, praeguse hetkeni peaks see tähendama seda, et isikult nõutakse kolmekuulist viibimist, elamist Maltal, enne kui tal kodakondsus antakse. see puudutab siis kolmandate riikide kodanikke, kas komisjon on sellega rahul või ei ole, kas on veel samasuguseid skeeme, kas neid ka uuritakse? ja julgeolekumuredest kõneldes ütleksin, et väga lihtne on süüdistada kedagi korruptsioonis, aga komisjon ütles ka, et ähm, komisjon praegu analüüsib komis-, võimalikke äh, võimalikke korruptsioonisüüdistusi. kas komisjon saab kinnitada seda, et Interpol ja Schengeni infosüsteem Nende nõudeid täidetakse, kui otsustatakse viisasid anda. suur aitäh! tahaksin veel ühe küsimuse lisada. isegi kui me kuulsime praegu kõikidest nendest erinevustest äh, näiteks äh, otsekodakondsuse andmise kohta ja ja kuldviisade andmise kohta peab ütlema, et äh, meil ei ole ju otsest õigust kõike äh, kõike seda tausta kontrollida, komisjon rääkis siin korruptsioonisüüdistustest, noh võimalikest süüdistustest, aga sellel on seos ka veel ühe teise teemaga, mida me juba kuid oleme arutanud, see viib meid migratsiooniteemani ja jällegi on vaja väga palju tööd ära teha, enne kui me teame, kes meie riiki saabub ning küsiksin, kas jällegi on tegemist ainult ühe riigi viisaga ja ühe riigi kodakondsusega, millest räägitakse? ma arvan, et ka äh, sisserändajate puhul on võimalik, et makstakse viisa eest. võib-olla äh, niisugune käitumine võib ka teisi liikmesriike mõjutada et kas komisjon on mõelnud sellele, et kodakondsuskriteeriumid ja viisakriteeriumid, et neid kõik kriit-, kriteeriumid tegelikult vastavad kõigi liikmesriikide huvidele? I have no other remarks so.... mikrofoni ei ole. komisjon, suur aitäh nüüd sellest küsimusest, mis puudutas ähm, kodakondsust, mis läheb müügiks. mina ütlesin, et jah, praegu me uurime seda, äh, oleme dialoogis ühe konkreetse liikmesriigiga, nimelt Küprosega. ja teiste liikmesriikide puhul äh, katsume olla informeeritud, jälgime, mis toimub, aga praegusel hetkel tõesti on meie tähelepanu all just üks liikmesriik, kes on ainult investeeringu eest andnud kodakondsust. ja nüüd teie küsimus, tõeline eh, seos koda, eh, kodakondsuse ja tegeliku elamise vahel, et see tegelik elamine, kuidas seda eh, seost taotleja ja riigi vahel selgeks teha selle peab ikkagi liikmesriik otsustama. näiteks Malta, Malta ametivõimud peavad ise hoolsuskohustuse täitmisel seda tegema. Need meetodid peavad olema samasugused kui tavaliste kandidaatide puhul. kontrollige pangaarvet, kohalikku kohalikku mobiiltelefonisidet, osalust kusagil kohalikes organisatsioonides, koolid näiteks, hinnake seda, kas inimene tegelikult elab teie riigis või mitte, tänan. As regards the oversight of the due diligence mis puudutab hoolsuskohustust ja kontrolli kodakondsuse üle Malta juhtumil, siis äh, pean kontrollima Aleksi käest täpselt, äh, kuidas seal lood on ja siis äh, kannan teile selle ette. julgeoleku küsimuses, kas Interpol ja viisasüsteem arvestab seda, viisa infosüsteem siis elumislubade jaoks ja Schengeni süsteem, sellest tuleb kinni pidada nii et äh, elu äh, lub, äh, elamisluba ei anta, kui see inimene ilmub ähm, negatiivselt siis Schengeni infosüsteemis. ma pean küll kontrollima nüüd oma kolleegidelt, kas need muud teemad on ka siia seotud kuidagi ja tulen teie juurde sellega tagasi siis äh, rändeküsimustega seoses, kas on võimalus, et seda süsteemi kuritarvitatakse või äh, kuidagi nende inimeste äritegevust või, või käitumine võib mõjutada teisi firma, äh, teisi liikmesriike jällegi siin eelkõige on vaja vaadata suhet Schengeni infosüsteemiga, nii palju saan praegu öelda. kõneleja ilma mikrofonita. I am so sorry. Um, as no again, additional questions are kui äh, nüüd lisaküsimused äh, ei ole praegu kolleegide poolt esitatud, siis suur aitäh teile, et andsite meile ülevaate tulevikus ehk oleks äh, Äh, huvitav ka saada rohkem informatsiooni liikmesriikidelt, kes äh, nii-öelda kutsute viisagadega tegelevad, et äh, sellest küsimusest rohkem informatsiooni saada, aga täna pärastlõunaks ma arvan, et võime lõpetada meie kohtumise, soovin kõigile head kena pärastlõunat. ja enne, kui kõik inimesed nüüd ära lähevad, mille Mirjam Tali tahab veel sõna kiire küsimus minu poolt, sellepärast et komisjon ütles, et nad uurivad mitmeid skeeme, kuigi nad ei ole äh, täna võib-olla võimalust neil meile vastata, siis eh, ehk nad saavad anda meile ülevaate kirjalikult, et keda nad uurivad, milliseid riike täpselt. Eh, kõik teised riigid, eh, kes tegelevad vähemalt kuldsete viisadega ja mittekodakondsusega, kas olete kuidagi uduselt võimeline ütlema praegu, keda ja mida te uurite või saate näiteks kirjalikult meile selle saata um.? As I said before. nagu ma enne juba ütlesin, siis ma ei usu, et ma ütlesin, et me nüüd midagi uurime siin eh, just selles mõttes, et me hindame eh, seda õiguslikku olukorda ning peame dialoogi teiste liikmesriikidega, uurime olukorda ühes liikmesriigis ja teistes liikmesriikides, kellel ei ole selliseid skeeme nagu Küprosel, siis eh, peame silma peal olukorral ja üleüldiselt äh, me kontrollime asja ja kui meil loomulikult mingeid kahtlusi tekib, siis äh, me ei kõhkle ka dialoogi avamist äh, nende liikmesriikidega, kes asjasse seotud on. aga praegusel hetkel ei ole meil infot selle kohta, et me peame minema selles uurimises kaugemale. suur tänu selle lisainfokillu eest ja nüüd sellega seoses on meie kohtumine lõppenud, koosolek on lõppenud, ütleb esinaine, suur aitäh, et tulite! järgmine koosolek, ärgem unustagem, toimub Strasbourgis esmaspäeva õhtul kell seitse